Eh, eh, võimalustest. tervitame Euroopa Parlamendist eh, Hispaania töötajaid, kes sellise paiguse vastu protesteerivad. suur tänu teile, daamid ja härrad, sellega me lõpetame ühe minuti kõned. kolleegidel oli võimalus sõna võtta, kui nad seda soovisid. suur tänu, volinik, et te nii kauaks meiega jäite ja head koju jõudmist, head ööd. homme jätkame kell pool üheksa hommikul